arutelu on lõppenud ja kohtume jällegi homme, seega siis neljapäeval, kümnendal märtsil kell üheksa hommikul, äh, kus me kohtume siis kuni kella üheni ja siis jätkub istung kella kolmest kella viieni, päevakord on välja, äh, on avaldatud meie veebileheküljel, niisiis istung on tänaseks lõppenud, head õhtut!